allumet aber nicht. Il faut allumer. Da ist May I um, uh, try to give you ja nüüd ma jagaksin teile praktilise sisuga teavet. ärge palun vajutage hetkel nuppu to speak kõnesoov. vastasel juhul lülitub teie peale automaatselt kaamera ja te olete ekraanil nähtaval. ja ma ei usu, et te tahaksite äh, sattuda hetkel äh, teleekraanile, võib-olla tahategi, aga see on väga häiriv, kui iga natukese aja tagant äh, keegi satub ekraanile, nii et palun ärge hetkel vajutage nuppu to speak kõnesoov, aga hiljem ma seletan teile, kuidas te saate seda nuppu kasutada. ma loodan, et tõlgid on valmis ja teil kõikidel on äh, siis emakeelde tõlge tagatud. Teile peaksid olema teada ka kanalid, kust tõlge tuleb. Need, kes vajavad praegu tõlget ja kuulevad tõlget, näidake käega, kes kuuleb tõlget, oma emakeelset tõlget, käsi püsti, käsi püsti, kas kõik tõstavad käe, kas kõigil, kellel on kõrvaklapid peas, on käsi püsti, kas kõik kuulevad, tundub, et tõlge toimib. kui ei toimi, vaadake oma naabrit, <laughs> mida tema teeb ja äh, siis, kui tõesti tõlge toimima ei hakka, siis äh, öelge meile ma väga vabandan, ennem kui me alustame. Jose Manuel Fresno ei saa hetkel meiega liituda. tekkisid probleemid äh, marsruudil Hispaania-Pariis ja me loodame, et ta kusagil üheteistkümneks saabub kohale, aga meie peame ikkagi oma tööd alustama juba nüüd ja seetõttu mina asendan, mina olen Liida Hormans. Eh, ma olen Euroopa vaesusevastase võrgustiku president ja mina annan siis parima, et asendada härra Fresnot, aga loomulikult on see väga-väga keeruline teda asendada. volinik härra Andor samuti vabandab, aga proua Samuel asendab volinikku. nii et vabandused. tere tulemast äh, proua Peresele, äh, kes on tööhõive ja sotsiaalkomitee esinaine. südamlik tere tulemast ka proua Martinesile, kes esindab Hispaaniat Euroopa Liidu eesistujamaana ja tema on üks selle Euroopa kohtumise korraldajaid ja me oleme väga tänulikud selle eest, et äh, eesistujamaa Hispaania on korraldanud äh, selle üheksanda vaesust kogevate inimeste kohtumise Euroopas. Äh, tere tulemast ka sotsiaalse kaitse komitee esindajale ja südamlik tere tulemast ka proua Delia Fernandesile, kes esindab kaheksandat ehk siis eelmist vabadust, vaba, vaesust kogevate inimeste kohtumist ja saab rääkida nendel teemadel. nii palju siis sissejuhatuseks ja lugupeetud külaliste tutvustuseks lühikese sissejuhatuse teevad ka teised lugupeetud külalised. südamlik tere tulemast kõikidele delegatsioonidele ja äh, ma võtan läbi delegatsioonide nimekirja ja kui te siis tõusete püsti, siis me kõik näeme, et te olete kohal ja me saame tervitada teid oma riigi äh, delegatsioonina üheksandal Euroopa kohtumisel. alustame Austriast. Austria delegatsioon, palun tõuske püsti, tere tulemast Belgia delegatsioon. tere tulemast! Bulgaaria delegatsioon. tere tulemast! Tšehhi Vabariigi delegatsioon. Küprose delegatsioon. aitäh! Taani delegatsioon tere tulemast, taanlased. Eesti delegatsioon. tere tulemast Eestile. Soome delegatsioon. Prantsusmaa delegatsioon Saksamaa delegatsioon. Kreeka delegatsioon. Ungari delegatsioon. Iirimaa Itaalia delegatsioon Läti delegatsioon. Leedu delegatsioon. Luksemburgi delegatsioon Malta delegatsioon. Hollandi delegatsioon Norra delegatsioon. Poola delegatsioon. Portugali delegatsioon. Rumeenia delegatsioon. Slovakkia delegatsioon. Sloveenia delegatsioon Hispaania delegatsioon. tere tulemast ka teile. Rootsi delegatsioon. tere tulemast. Ühendkuningriigi delegatsioon nüüd tundub, et kõik delegatsioonid on äh, ennast tutvustanud, tere tulemast teile kõigile! tegemist on tegelikult väga erilise kohtumisega Euroopas. selle kohtumise on korraldanud Hispaania eesistujamaana Euroopa Liidus Euroopa Komisjon, aga delegatsioonid on ju tegelikult need, kes on meie kohtumise keskpunktis ja meie oleme kutsunud äh, siia külalistena ka mitmesugused äh, Euroopa institutsioonid, oleme kutsunud siia Euroopa Parlamendi esindajad, see on pisut teistsugune kohtumine kui tavaliselt siin parlamendihoones või Euroopa Liidus üldse, nii et meil on äh, väga hea meel, et see võimalus on olemas loomulikult eh, ma püüan tuua tähelepanu keskpunkti ka erinevaid külalisi ja kuna me oleme Euroopa Parlamendi hoones, eh, siis Euroopa Parlamendi liikmed, kes on meie hulgas, palun tõuske püsti. Euroopa Parlamendi saadikud, tere tulemast teile, südamlik tere tulemast ja ka, ka nende assistendid on ilmselt kohal. kas on äh, parlamendi liikmete assistente? palun. tere tulemast teile ja nüüd pöördun ma nende poole, kes on seotud Euroopa Komisjoniga või Euroopa nii-öelda haldusaparaadiga, palun tõuske püsti ja näidake ennast, siis on meil võimalik teid ka tervitada, nii et Euroopa Komisjoniga seotud inimesed, palun tõuske püsti. tere tulemast! And uh, I would ask also all other representatives of uh, um, governments of the European Union uh,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 eelpool mainitud kategooriatest, võib-olla esindavad vabaühendusi või mingisuguseid muid kodanikuühiskonna organisatsioone. palun tõuske teie nüüd püsti, vabaühendused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, võrgustikud, mida iganes te esindate, palun tõuske püsti. tere tulemast! aitäh! mul on hea meel, et te olete meie hulgas aga kas mõni külaline jäi kahe silma vahele, kas on keegi, kes jäi kahe silma vahele, kelle kategooriat ei mainitud? palun tõuske need püsti, kes kahe silma vahele jäid. kas kõik? ei, ma ei taha, et keegi mul siin jääks tähelepanuta. no tere tulemast teile ka. ja nüüd, kui need tutvustused on tehtud, siis minu arvates on väga oluline alustada meie Euroopa kohtumisega tegemist on siis üheksanda Euroopa kohtumisega ja tegemist on ka e-, vastu, vaesuse vastu võitlemise Euroopa aastaga. ja mul on nüüd eh, suurepärane võimalus, et me rääkida sellest, et me oleme Euroopa Parlamendi hoones, eh, siia on valitud esindajad üle kogu Euroopa Liidu, me oleme väga tänulikud selle eest, et eesistuja komisjon ähm, ja parlament on võimaldanud äh, meil siin kokku tulla. see on ilmselt juba teada, aga ma kordan veel kord üle, et tegemist on väga olulise kohtumisega. mitte ainult sellepärast, et tegemist on vaesuse vastu võitlemise Euroopa aastaga vaid olulisega ka selles mõttes, et me püüame leida rohkem vastuseid kõikidele nendele ettepanekutele, mida me oleme teinud varasematel kohtumistel ja me oleme põhjalikult äh, käsitlenud ettepanekuid ja me tutvustame neid äh, ka nüüd äh, Euroopa institutsioonidele ja valitsustele. ja loomulikult me tahame nendele saada ka vastuseid aga isegi kui vastus tuleb, siis tegelikult me ei tea, mismoodi selle vastusega ringi käia, kuidas teda ellu viia. ja see on asi, mis vajab arutamist ja peale meie täiskogu istungit on meil töötoad ja seal me saame siis äh, asja arutada juba lähemalt. seega on meie arvates tegemist väga olulise kohtumisega. vaesust kogevate inimeste hääl peab olema kuuldav ja seda peavad saama kuulda inimesed, kes vastutavad nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriigi tasandil nende asjade eest. riiklikul tasandil on nendel inimestel väga tähtis roll. ministrite nõukogu Euroopa Liidus langetab otsuseid ja see kogu esindab ju Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi ja need organid äh, langetavad äh, otsuseid. seega me tahaksime ärgitada ühist arutelu ettepanekute üle, selle üle, mismoodi oleks võimalik ettepanekuid ellu viia. samuti tuleb rääkida sellest, mis on probleemid seoses nende ettepanekutega, see on väga-väga tähtis eesmärk, mis meie koosolekul on. oluline on ka see, et me saaksime jätkata oma tööga, et me teame, et tegemist on väga olulise hetkega, uus strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend on liikmesriikide ministrite, riigipeade, valitsusjuhtide Äh, kohtumise alla äh, heaks kiidetud ja sinna eesmärkide hulka on lisatud üks, mis käsitleb vaesuse väljajuurimist, see peab olema meie ülim eesmärk, täielikult välja juurida vaesus nii jõukas piirkonnas, kui seda on Euroopa Liit ja me loodame, et möödunud nädalal langetatud otsused võimaldavad meil minna kaugemale, liikuda edasi võrreldes sellega, mis seni on tehtud. ja nüüd ma annan sõna juba esinejatele. me oleme Euroopa Parlamendi külalised ja ma annan sõna äh, proua Pervenš Peresele tööhõive ja sotsiaalküsimuste komitee esine, esinaisele. Euh, suur tänu! väga palju tänu nende meeldivate sissejuhatavate sõnade eest ja selle eest, kuidas te kaasasite viimast kui inimest äh, meie tänasele kohtumisele ja loomulikult selline kohtumine parlamendis ei ole väga igapäevane, seetõttu äh, ma väga tervitan seda uuenduslikku moodust, kuidas te avasite meie tänase kohtumise ja see kindlasti peaks tugevdama meie koostööd sinna eelseisvate päevade jooksul. tere tulemast teile, äh, ma tean, et see on esimest korda, kui Euroopa Parlamendini selline kohtumine toimub ei, loomulikult Euroopa Parlament tahab omalt poolt äh, toetada, me hindame seda tööd, mida te ühiselt teete, teete selle nimel, et anda hääl nendele inimestele, kelle hääl ei ole kuulda muidu. Teie töö on väga oluline, väga väärtuslik. Pooliku, poliitikutena me loomulikult peame kuulma seda häält ja mul on väga hea meel, et arvukalt on ka mu kolleege siin täna kohal et siin on kohal erinevate poliitiliste parteide esindajad, me kõik oleme valmis teid kuulama, teilt õppima. ja nii me loodame tulevikus teiega paremini koostööd teha ja kindlasti tahame me paremini arvestada neid muresid, mis teil on. härra eesistuja, te ütlesite äsja, et see koosolek toimub ajal, kui üks väga oluline vestapost on selja taga, jutt käib strateegiaks aastaks kaks tuhat kakskümmend ja selle olulisest komponendist juurida välja vaesus. aga algus ei olnud ju nii lihtne, vaatamata sellele, et tegemist on vaesuse vastu võitlemise Euroopa aastaga, nii et suur tänu kõikide jõupingutuste, selle tõsise töö eest, mida te olete teinud ähm, Äh, aitäh Hispaania eesistujale, Euroopa Komisjoni esindajatele, kõigile, kes aitasid meil võita selle lahingu, et me oleme sellesse Euroopa strateegiasse kirjutanud äh, sisse äh, vaesuse vastu võitlemise poliitika. see on väga oluline, selle dokumendile kirjutasid alla riigijuhid mm, ja valitsusjuhid, nii et see nüüd on kivisse raiutud strateegia, aga nüüd mm, tuleb vaadata, mida edasi teha ja need, kes seisavad äh, silmitsi otsuse langetamisega iga päev, siis äh, peab vaatama, et äh, asjad ei jää kahe silma vahele, vaesus, kuidas sellega võidelda, mida teha. jah, ma ütlen, et ah, see on juba vana teada-tuntud asi, aga tegelikult on ju tegemist jätkuva küsimusega, jätkuva probleemiga ja meil on vaja selle lahendamiseks uusi võimalusi ära kasutada. mis puudutab meetmeid parlamendi poolt tehtavat, siis siin on loomulikult väga suur pakett erinevaid asjaolusid, mida tuleb arvesse võtta. Euroopa on hetkel väga suures kriisis, seda ei tohi unustada. ja loomulikult see kriis mõjutab ka kõiki huvigruppe, aga loomulikult mõjutab see kriis kõige tõsisemalt kõige vaesemaid rühmi ja sina hakatakse rääkima, et jagame rikkused ümber, aga see ju tegelikult ei aita. see ei lahenda olukorda ja see ei võimalda olukorda mõjutada nii, nagu me tahaksime. Äh, me vaatame kõiki neid negatiivseid tagajärgi, mis kriisil on olnud, siis siin ümberjaotamine ei aita. kõik liikmesriigid tegelikult peavad ju praegu täitma oma kohustusi, mis nendele on pannud. turuolukord, nad tahavad kõik kärpida oma eelarveid ja meie kardame nüüd sellega seoses, et need eelarvekärped annavad kõige tugevama ja esimese löögi äh, nendele inimestele, kellel on vaja võita võitlus äh, vaesusega. ma olen ähm, lugenud neid soovitusi ja näinud, et siin on Äh, soovitus äh, kaheksanda kohtumise lõpus ehk siis äh, jutt käib juurdepääsust avalik-õiguslikele teenustele. see on väga oluline küsimus, juurdepääs teenustele on ju midagi, millel inimestel on õigus, aga küsimus on nüüd selles, mismoodi näiteks vaesest perekonnast pärit laps pääseb kooli. mis on tehtud selleks? et need lapsed ei langeks koolist välja. küsimus on ka selles, kuidas rahastada koolisüsteemi, kuidas rahastada tervishoiusüsteemi. Äh, kärbitakse eelarveid äh, ja selles valguses tuleb nüüd äh, jälgida, kuidas asjad arenevad, et ei hägustuks siht võitlus vaesusega, me peame tegelikult ju tagama, et kõigil oleks õigus sellele Euroopa rikkale ühiskonnale, kus nagu me tahame elada ja oluline on sellega tegeleda oma kolleegide nimel. tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjoni nimel tahaksin ma juhtida tähelepanu teatud aspektastes järeldustes. Euroopa Parlament võttis äh, hiljaaegu vastu Ilda Figuuri aruande, ma olen kindel, et ta osaleb ka aktiivselt teie aruteludes, ta tegi suurepärase töö, äh, mis käsitles äh, miinimumtöötasusid ja rääkis selle mõjust üldisele äh, vaesuse seisukorrale. tegemist on väga keerulise olukorraga ja meil on vaja Hispaania eesistujamaa toetust, et liikuda aktiivselt edasi võitlusega vaesuse vastu. minu arvates see Euroopa Parlamendi liikme äsjane aruanne on väga oluline dokument. teiseks tahaks juhtida tähelepanu sellele, et terve käesoleva aasta jooksul toimuvad mitmesugused üritused, mis on seotud vastu vastus vastu võitlemisega ja üheksateistkümnendal oktoobril Euroopa Parlamendi täiskogu istund, istungil käsitleme me seda teemat ja oleme kutsunud väga külalisesinejad, mis on väga tähtis. ja veel midagi, ehk juba möödunud aastal te rääkisite, missugune oht äh, kaasneb selle üldise majanduskriisiga. kriis on iseenesest äh, juba väga halb. Euroopa Parlament jälgib olukorda väga tähelepanelikult. ministrite hulgas näiteks äh, valitseb teatud ebatasakaal, lähtudes sellest ähm, mõjust, mis neil on, kui nad ühest või teisest asjast räägivad. ühelt poolt on majandusminister, teiselt poolt on sotsiaalminister ja me peame siin leidma mingisuguse tasakaalu, kui sotsiaalministrid tulevad parlamenti ja sõna võtavad, siis nendel on ühised huvid. aga oluline on see, et sotsiaalministrite sõnum jõuaks ka kuulajate kõrvu. väga oluline on see, et kärbitakse riigi võlga, aga samal ajal ei tohi õõnestada ja lammutada seda, mida on tehtud vaesuse vastu võideldes. kui me räägime õigusest eluasemele, siis me kõik ju pingutame siin on väga palju asju, mida tuleb arvestada võitluses vaesuse vastu, me räägime õigusest eluasemele ja Euroopa Liidus räägitakse sellest, et me kärbime vaesust, aga kuidas see käib? kuidas seda eesmärki saavutada? ja aga nüüd räägitakse selle üldse olukorra seiramisest, aga siin on nüüd üks konkreetne valdkond, üks asi, mis pakub meile kõigile väga-väga suurt huvi. kuidas kodutud inimesed, kelle elutingimused jätavad äh, palju soovida, saavad olukorda parandada ja vaat sellel aspektil tahame oma silma peal hoida. mina Euroopa parlamendi äh, delegaadina koostan ka aruannet. eesmärk on vaadata, mismoodi kriis on mõjutanud avalik-õiguslike teenuste osutamist ja saamist. ja oluline on avalik-õiguslike teenuste nii-öelda vajalikule tasemele tagasiviimine sellele tasemele, kus nad olid enne kriisi. oluline on rääkida ka juurdepääsust pangandusteenustele, räägitakse üldisest ähm, pangandusteenusest. Äh, professor Mario Monti on teinud äh, terve rea ettepanekuid, meie oleme oma komisjonis kohtunud äh, temaga möödunud nädalal oli üks kohtumine, kus käsitleti pikalt-laialt seda juurdepääsu pangandusteenusele, see on hästi, hästi oluline. Äh, ja ma rääkisin seniiderühmast, kes äh, äsja koostas ähm, Euroopa Parlamendi ühe raporti või aruande vaesust käsitlevatel teemadel ja miinimumtöötasust. Äh, see selleks, suur tänu soovin teile, väga palju edu ja meie jaoks on väga oluline, et äh, seadusandlik äh, organ ähm, kuuleb teie häält, et on äh, võimalik ühiselt võidelda vaesuse vastu. suur tänu teile! suur aitäh, proua Peres! meil on olemas mõningate vastu-, muutuste algus. on täiesti selge, et see on töö, mis peab jätkuma, meie koostöö Euroopa Parlamendiga jätkub ja fakt on see, et teha on hästi palju. tähtis on mõjutada ka üldisi poliitikaid, mida Euroopa Liidus aetakse vaesuse all kannatavate inimeste osas muidugi kõik soovivad kulusid kokku hoida, võimalikult ökonoomselt tegutseda. äärmiselt oluline on see, et sotsiaalseid ähm, väljaminekuid või sotsiaalseid rahasid ei kärbitaks, sellepärast et need on investeering tulevikku. see ei ole mitte, mitte mingisugune kuluartikkel, see on pigem investeering tulevikku. nüüd sooviksin anda sõna proua Martinesile, tema on siin Hispaania eesistuja nimel. aitäh! suur aitäh, härra Horemans! suur aitäh, proua Peres! Eh, aitäh kolleeg Fernandesile, kallid sõbrad ja kolleegid, tere tulemast kõikidele. mul on väga hea meel esineda siin Hispaania valitsuse ja Hispaania eesistuja nimel. ja mul on väga hea meel, et ma saan sõna siin üheksandal üle-euroopalisel puudust kannatavate inimeste foorumil minu jaoks kahe tuhande kümnes aasta on uue kokkuleppe lähtepunkt käesolev aasta on ju sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastase võitluse aasta. meil on vaja demonstreerida, et meil on võimalik kokku leppida mm, nii, et saaks kaheksakümne miljoni inimese elamistingimusi parandada. see on kuusteist protsenti Euroopa rahvastikust. meil on täna ja homme võimalik vahetada ideid, ähm, arutada otsustajatelt ja ekspertidelt ning vabaühendustelt tulnud ettepanekuid. ja selles debatis osaleb ka sada viiskümmend inimest, kes ise on mm, puudust kannatanud või kannatamas, nad on kahekümne neljast Euroopa Liidu liikmesriigist, nemad osalevad ka nendes diskussioonides meil on toimunud ka ettevalmistavad koosolekud liikmesriikides ja regioonides. me oleme juba seal püüdnud arutada tehtud ettepanekuid. me oleme kuulnud ka isiklikke lugusid ja öö, ehm, paljud neist tulid välja ka käesoleva aasta jaanuaris Madridis toimunud vaesuse teemalisel üritusel. me oleme jätkuvalt veendunud, et just nimelt võrdleva analüüsi abil saame me demonstreerida vaesuskindlaid nii-öelda poliitikaid. ja seda, et kas nad on adekvaatsed või mitte. käesoleval foorumil me püüame minna kaugemale kui lihtsalt sihtide seadmine räägiksin siinkohal kolmest teljest. kõigepealt me räägime eelmiste foorumite, mm, eelmistel foorumitel käsitletust, aga ka sealse tegevuse tagajärgedest, et mida eelmiste foorumitega mm, on saavutatud, siis on arvamuste vahetus teie delegatsioonide, mm, Euroopa Parlamendi saadikute ning Euroopa Komisjoni ametnike vahel ning siis delegatsioonidelt peaks tulema tegevuskava järgmiseks kümneks aastaks. idee on, et selle plaani tulemusel vabaühendused äh, ja äh, muud asjaosalised paneksid paika meetmed, millega parendada puudust kannatavate inimeste elamistingimusi ning kindlasti kajastatakse seda ka Euroopa vaesusega võitlemise aasta lõppdeklaratsioonis. nagu te teate, käesoleval aastal on Euroopa Liidu eesistujamaadeks Hispaania ja Belgia, nii et see on mõnes mõttes ka nende riikide ühisprojekt tegelikult see vaesuse teema on üks algpõhjusi, Ähm, Euroopa Liidu sünni juures ka ja, ja see on kindlasti ka üks Hispaania eesistumise programmi teemasid. sotsiaalse kaitse, kaits-, äh, sotsiaalse kaitse tagamine on äärmiselt tähtis äh, ka Hispaania eesistumisprogrammis. meil on tähtis kindlustada, et praegustel rasketel aegadel äh, me ei kaotaks oma võitlust äh, praeguse Euroopa sotsiaalmudeli eest. see on ju üle, tervele ülejäänud maailmale nagu inspiratsiooniallikas. äärmiselt oluline on ka laiendada avatud koordineerimismeetodit ning samuti on oluline laiendada Euroopa sotsiaalset kaitset. praegustel äh, finantskriisi ja sotsiaalkriisi aastatel kutsub Hispaania üles tugevdama Euroopa Liidu sotsiaalpoliitikaid. niimoodi on meie arvates äh, täiendavalt võimalik kaitsta äh, haavatavaid inimgruppi ja, inimgruppe ja tagada nende sotsiaalset kaitset paremini. Euroopa äh, vaesusevastase aasta mm, käivitamine toimus jaanuaris ning Cordobas to toimus äh, aprillis roomade teemaline foorum, kes on siis, roomad ehk mustlased on üks eh, eriti kannatav eh, rahvusrühm ja siis ähm, nädal tagasi toimus Euroopa Liidu tippkohtumine. siis on veel selline foorum nagu EBSCO, kus samuti käsitletakse puudust kannatavate inimeste probleeme. väga oluline on paika panna indikaatorid kindlasti on tähtis ka see ajalooline kokkulepe, millele jõuti kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi hulgas seitsmeteistkümnendal juunil. soovime vähendada kahekümne viie protsendi võrra puudust kannatavate inimeste arvu. see siht on seatud aastaks kaks tuhat kakskümmend. vaesusevastane võitlus peaks olema ka üks Euroopa tööhõivestrateegia leitmotiive. kindlasti tuleb erilist tähelepanu pöörata naiste olukorraga, olukorrale, sellepärast et naisi ähvardab vaesus rohkem kui mehi. Nende palgad on väiksemad. Nende olukord on ka haavatavam tänu sellele, et nad äh, peavad laste eest hoolitsema ja nii edasi. Hispaania on nõudnud, et kõikehõlmav sotsiaalne poliitika peaks muut-, muutuma osaks tööhõivepoliitikast. tähtis on võidelda ka tõrjutusega ähm, elamumajanduses. selleteemalist äh,, seda teemat arutati äh, Brüsselis toimunud koosolekul mai alguses väga ähm, palju on arutatud ka vanemate, eh, vanurite, mm, siis vaeste vanurite küsimust. me sooviksime pöörata erilist tähelepanu ka puudega inimestele Euroopas, siis puudega inimesed, kes vaesuse all kannatavad. ja lõpetuseks mõned ühised tõdemused need meetmed, mis meil on vaja võtta kriisiga võitlemiseks, ei tohiks vähendada heaoluriiki ja sotsiaalset kaitset. meil on vaja säilitada kõik need edusammud, mis meil Euroopas on saavutatud viimase aastakümnendi jooksul. puudust kannatavad inimesed ei peaks mitte ainult olema passiivsed sotsiaalse kaitse saa-, saajad, aga nad peaksid ka ise aktiivselt selles valdkonnas kaasa lööma. Simon Baumann on öelnud, et ühiskond on sama tugev, kui on silla kõige tugevam osa minagi jagan seda sotsioloog Baumani ideed. minagi arvan, et me peame ise midagi ära tegema selleks, et ühiskond tugevamaks muutuks, et meil on vaja solidaarsust. meil on vaja solidaarsust kergesti haavatavate rühmadega. Olav Palme on ka öelnud, et poliitika tegemiseks on vaja tahet, tahet parandada olukorda, soodustada loomingulist lähenemist, aga samuti ka edendada unistusi ja projekte. minu arvates progressiivne poliitika kujundamine peaks äh, ähm, rajanema tuleviku unistustel, me ei saa ähm, tulevikku näha sellise teadmata, tundmatu äh, müsteeriumina. kaks päeva tagasi Euroopa Liidu jaoks tervikuna ja Euroopa Liitu liikmesriikide jaoks üksikult ning vabaühenduste jaoks sai öeldud, et tähtis on tugevdada ühiskonna kohesiooni, meil on vaja vabastada inimesed ebakindla tuleviku kartusest. inimesed ei tohi karta või elada pidevas hirmus, et nad võivad jääda haigeks, nad võivad jääda töökohast ilma, neil peavad olema piisavad ressursid igapäevaseks toimetulekuks vananemine, tööhõive, kõik need on sellised asjad, mida üks he korralik heaoluriik peab teadvustama. meie mm, tegevuse turvamiseks on vajalikud Euroopa Liidu poliitikad, meil on vaja ka rohkem solidaarsuspõhiseid võrgustikke see on täiesti lahutamatu osa Euroopa identiteedist. ja lõpetuseks sooviksin avaldada teile tunnustust selle foorumi korraldamise eest, ma soovin teile igati edukat foorumit, ma loodan, et siin saab teil olema võimalus mõtteid vahetada, te saate samuti esitada konkreetseid ettepanekuid, millest on kasu meil kui äh, riigiasutustel, millest me saame mõtteainet, aitäh! suur aitäh, proua Martines. suur aitäh, et te rääkisite ka sellest, kuivõrd oluline on hoida nii-öelda kätt elu pulsil ja kindlustada, et kõik inim-, kõikidel inimestel, ka puudust kannatavatel inimestel on võimalik väärikat elu elada. ma tean, et meil on kõikidel veel suur töö teha. mul on väga hea meel kuulda ka, et kuigi Hispaania eesistumine on nüüd lõppemas, teie roll siiski jätkub nende eesmärkide realiseerumise tagamisel. nüüd järgmiseks sooviksin ma sõna anda proua Samuelile. tema on asepeadirektor sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadist, palun. tere hommikust! kallid sõbrad, mul on tõesti väga hea meel täna hommikul siin teiega olla, volinik Andori nimel. Ehm, tegu on siis üheksanda üle-euroopalise puudust kannatavate inimeste foorumiga. Andoril on väga kahju, et tema siia täna hommikul ei saanud tulla, aga ta palus mul edastada teile oma soojema, kõige soojemad soovid. aastate jooksul nend-, mitmetel koosolekutel on olnud suur roll, just nimelt tänu nendele foorumitele on see vaesusevastane võitlus olnud vägagi eh, nähtaval kohal riikide ja Euroopa Liidu tegevuses. niimoodi vormuvad Euroopa Liidu strateegilised otsused sotsiaalse tõrjutuse alal. Teie aktiivne kaasatus on vägagi teretulnud ning see näitab ilmekalt, et sotsiaalse tõrjutuse poliitikaid on võimalik tulemuslikult kujundada vaid sellisel juhul, kui puudust kannatavad inimesed ise nende poliitikate kujundamisel mm, kaasa löövad. ja me oleme nüüd näinud, näinud, et see puudust kannatavate inimeste foorum on muutunud äh, nii-öelda traditsiooniks. me oleme kõik sama meelt, et palju on tehtud, aga palju on veel vaja teha käesolev aasta on vaesusevastase ja sotsiaalse tõrjutuse äh, võit, äh, võitluse aasta. tähtis on edendada sotsiaalset kaasatust kõige kõrgemate poliitikate tasandil. milleks see Euroopa aasta üldse on, mida me soovime sellega saavutada? üks meie põhilisi eesmärke on saavutada parem mõistmine, mida ikkagi see sotsiaalne tõrjutus ja ähm, puudus äh,, puuduse all kannatamine tähendab. see oli, aasta oli kujundatud nende puudust kannatavate inimeste poolt, mitte niivõrd nende jaoks ja äh, teie, kallid sõbrad, olete keskse tähtsusega sellel aastal meie loodame, et see aasta annab hoogu juurde teie aktiivsele osalusele. Euroopa aasta on mõeldud vaesuse all või tähendab puudust kannatavate inimeste õiguste tunnustamisele, me tahame, et puudust kannatavad inimesed oleksid ühiskonna täieõiguslikud äh, liikmed, et ei oleks nende häbimärgistamist ja nii edasi. sellel Euroopa aastal me soovime levitada sõnumit ja väga selget sõnumit. nimelt, ehk puudusega võitlemine on ühine ülesanne ja meil kõikidel on oma roll täita selles töös. seda on meil võimalik eh, olemasolevate partnerluste laiendamisega, uute partnerluste loomisega ning nendest traditsioonilistest ähm, viisidest kaugemale minnes. Euroopa aasta on üleskutse äh, sotsiaalsetele partneritele, meediale, kohalikele võimudele, riigivõimudele oma päevakorda see, ähm, see puudusega kannatavate inimeste temaatika panna. Euroopa Liit on vaesuse vähendamise pannud kõige kõrgematesse poliitikatesse sisse ja see on üks põhilisi eesmärke Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias. käesoleval kuul Euroopa sotsiaal- ja tööministrid leppisid kokku konkreetsetes äh, sihtmärkides, kuidas vähendada vaesust Euroopas ja võ, äh, lähtuti kolmest indikaatorist, suhteline vaesus äh,, materiaalne ähm, pool ja töötud, kodutud. tähtis on, et selle, nende kaudu oleks võimalik kakskümmend miljonit inimest äh, vaesuse käest päästa möödunud neljapäeval, siis seitsmeteistkümnendal juunil Euroopa valitsus ja riigijuhid võtsid vastu ka selleteemalise kokkuleppe, see on tohutu suur läbimurre. see Euroopa tasandi eesmärk käsitleb äh, vaesust nii-öelda multidimensionaal-, dimensioonilise aspektina olud liikmesriikides on väga erinevad ja liikmesriikide prioriteedid on ka väga erinevad, aga samas on eluliselt tähtis, et seda vaesusevastast võitlust töötaks, toetaksid adekvaatsed eesmärgid ning liikmesriikide meetmed. ja sellel vaesusevastase võitlusel on keskne koht Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, see demonstreerib, et Euroopa tõesti äh, soovib mm, saavutada nähtavaid tulemusi. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias on komisjon ette pannud moodustada platvorm vaesuse eh, ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks. me soovime, et oleks kõikidele näha üle-euroopaline solidaarsus kõige haavatavamas posi-, eh, olukorras eh, inimeste abistamiseks ning oodatakse konkreetseid äh, ettepanekuid selle platvormi kohta. me peame otsustama, kuidas praegused sotsiaalse kaasamise ja sotsiaalse kaitse poliitikad aitavad saavutada neid põhieesmärke. põhimõtteliselt me soovime kombineerida seda, mis juba olemas on ja hästi toimib, kombineerida seda uute innovatiivsete lähenemistega see kõik toetab Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärke. niimoodi on võimalik tagada sotsiaalset, majanduslikku ja terro-, territoriaalset kohesiooni või ühtekuuluvust. on võimalik tagada niimoodi ka põhiõigused nendele inimestele, kes kannatavad puuduse all. platvormi kaudu on võimalik ka saavutada seotus näiteks tervishoiualaste, migratsioonialaste, eh, haridusalaste, finantskaasa, kaasamise ja digitaalküsimustega ehm, ähm,. kallid sõbrad, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia edu sõltub sellest, kas sünnib tõeline omanikutunne selle suhtes riiklikul tasandil, regionaalsel tasandil ja kohalikul tasandil tähtis, et kindlasti oleks oma sõna öelda ka nendel inimestel, kes ise puuduse all kannatavad. me ootame näiteid lahenduste kohta, mis on toiminud, kuidas on õnnestunud näiteks inimesi öö, vaesusest päästa. tähtis on anda lootust kõikidele nendele, kellel see probleem on. me oleme juba näinud, et see Euroopa aasta on aidanud öö, anda positiivset hoogu ja tegelikult me praegu oleme veel alles pooles aastas, nii et pool aastat on veel ees. suur aitäh teile! suur aitäh! proua Somvel, möödunud nädalase, et otsused tõesti olid olulised. mulle eriti meeldisid kaks sõna, mida te mainisite et see eesmärk peaks olema vähemalt kakskümmend miljonit inimest vaesusest päästa. ma loodan tõesti, et see kakskümmend miljonit ei ole meie riikide ja valitsuste eh, maksimaalne eesmärk, aga et see on tõesti vähemalt kakskümmend miljonit. nii et suur aitäh, et te sellest meile rääkisite, väga hea oli ka kuulda, et see platvorm, et ähm, seal võetakse arvesse juba kõik need head tulemused, mis on saavutatud ja, ja kasutatakse neid õppetundidena. nüüd järgmine kõneleja. ma sooviksin mainida ka härra Fernandes Lopest, kes on Sotsiaalkaitsekomitee esimees, see on äärmiselt tähtis komitee, siin, seal on äh, valitsuste esindajad, nii et selles mõttes on äärmiselt tervitatav, et ta siin meie seltsis on, aga meil on pisut sassi näinud äh, meie nimed, siin esinejate nimed. proua Adelia Fernandese äh, proua Fernandes on siin ka samanimeline ähm, aga siis härra eh, Fernandes Lopes, tema räägib homme meile. nüüd sooviksin ma anda sõna proua Adelia Fernandesele, eh, kes on kaheksanda eh, foorumi esindaja. aitäh, lugupeetud kolleegid, sõbrad kallid delegaadid, kõigepealt ma sooviksin öelda teile kõikidele tere hommikust, tere tulemast! on tõesti äärmiselt oluline, et vaesust kannatavate inimeste hääl oleks kuulda ähm, selleteemaliste poliitikate kujundamisel ja sellepärast me olemegi siin sellel üle-euroopalise puudust kannatavate inimeste foorumil. sellistel foorumitel on kõik võrdsed kõikidel on võrdselt võimalik äh, midagi õppida. raske on elada maailmas, äh, kus inimesed äh, peavad ennast mitte lihtsalt vaeseks, aga nad peavad ennast vaimult vaeseks arvatakse niimoodi, et äh, no see inimene on ikka hästi rikas, kellel on äh, väga kallid riid, riided või ähm, mm, väga kallid auto, aga tegelikult nad ei pruugi üldse olla rikkad, tähendab sellised väliselt rikkad inimesed, sest äh, nende sisemuses haigutab tühjus samas on selliseid inimesi, kellel ei ole raha selleks, et maksta oma eluaseme eest, ravimite eest, kütte eest. vahel tuleb valida, et kas saad äh, lubada endale osta kas ravimeid või süüa, sest mõlema jaoks raha ei jätku. mõned inimesed arvavad, et neil ei tule kunagi sellist olukorda, et neil äh, raha napib, aga majanduskriis on demonstreerinud täpselt vastupidist Eh, meil on praegu piisavalt palju selliseid inimesi, kellel ei ole isegi viitekümmet senti, et leiba osta. sellistel vo-, foorumitel, nagu meie need ehm, puudust kannatavate inimeste foorumid, meil ei ole mitte mingisuguseid piiranguid. me oleme kõik samal tasemel, me oleme kõik öö, eh, omast käest, ehm, meil, me, me oleme kõik isiklikult tunnetanud ka puudust ja just nimelt sellepärast meid kuulataksegi. see on üks vähe, üks äh, vähestest kohtadest, kus meid peetakse täisväärtuslikeks inimesteks, see foorum siis. demokraatlikus ühiskonnas, ähm, sõltumatult meie poliitilisest kuuluvusest, meil kõikidel peab olema juurdepääs väärikale elule see tähendab, ähm, väärikas elu on siis see, et meil on äh, võimalus ähm, soetada eluase heas kohas, minna puhkusele, mm, minna kinno või teatrisse ja me ei tohiks, ähm, meid ei tohiks olla mm, äh, sellist sundseisu, et me peame nagu põhiasjade vahel valima, et kas seda või teist meil peaks olema need õigused sõltumatult sellest, kas me oleme eh, tööl või me oleme näiteks pensionil juba. ideaalses eh, ühiskonnas me peame töötama, aga see peab olema väärikas töö ja mitte ebakindel meil peab olema motivatsioon eh, teha seda, milleks me oleme koolitatud. ja kui meil ei ole võimalust tööd teha, siis eh, riik peaks garanteerima meile väärikad elamistingimused. Eh, näiteks kui me haiged oleme, töötav või pensionil muidugi peaks olema vastused, äh, mis sobivad äh, konkreetsele juhtumile, et ei ole selliseid universaalseid lahendusi. asjaolud on väga erinevad. Äh, töökoht või tööhõive on alati kõige tähtsam või ideaalne mm, lahend, aga vahel see töökoht saab olla alles selle astmestiku viimane aste. vaesusevastane võitlus peab olema kõikide kollektiivne võitlus. see on ühtlasi võitlus inimõiguste täieliku teostamise eest ja me ei tohiks sellest loobuda. Need foorumid on üks äh, meie töövahenditest tegelikult poliitikutel ja otsustajatel ei, puudub täielik ettekujutus öö, äh, nende probleemide suurusjärgust ja meie ülesandeks ongi neid kurssi viia. lõpetuseks ma sooviksin tänada kõiki poliitikuid ja otsustajaid, kes siin meie ringis täna on ja kes meie foorumil ka homme osalevad. Teie vastutus on suur ja ma eeldan, et teie siinolek täna ähm, tähendab teie jätkuvat pühendust, pühendumust sellele teemale. sooviksin tänada ka EAPN-i, Euroopa vaesusevastase võitluse vorga, võrgustikku. aitäh, et lasite mul ähm, jagada oma isiklikku kogemust, tahaksin tänada kõiki osalejaid. Nendel foorumitel osalemine on minu jaoks olnud täiesti ähm, äh, pöördehetk nii et suur aitäh veel kord, et te kutsusite mind siia äh, foorumitele ja et kutsusite mind ka täna siin esinema, aitäh! Thank you very much, uh, Mrs Fernandez. suur tänu, proua Fernandez, aitäh selle eest, et, et tõite välja selle rikkaliku kogemuse, mis puudust kannatavatel inimestel on, aitäh! ka selle eest, et te kõik tulite Brüsselisse, ma tean, et nii mõnegi jaoks teie hulgast on see olnud väga suur ja keeruline jõupingutus äh, siia tulla ja äh, siin äh, rääkida nende nimel, kes kodumaale maha jäid, aitäh! suur tänu nende sõnade eest. ja nüüd äh, läheme edasi. ma saan aru, me oleme ajaga vast maha jäänud, aga ikkagi on väga oluline anda esinejatele sõna. Äh, proua Antonia Carparelli Euroopa Komisjonist äh, saab nüüd sõna. Mm, prouad minu kõrval võivad siia jääda oluline on, et Euroopa Komisjoni esindaja teeb kuuldavaks ähm, komisjoni hääle ja tegemist on siis äh, sotsiaalpoliitikate, rände sotsiaalpoliitikate aspektide ja kaasamise üksuse juhiga ja hea meel on kuulda, mida äh, Karbarili Euroopa Komisjon arvavad äh, eelmistel aastatel tehtud ettepanekute kohta. tere tulemast! Thank you very much uh, for uh, helping us with this meeting and with a very lively presentation and uh, suur tänu selle tutvustuse eest, te andsite mulle tegelikult väga keerulise ülesande täita. peale kõiki neid positiivseid ettekandeid, mis me oleme siin nüüd kuulnud, pean mina hakkama nüüd äh, rääkima sellest, äh, mismoodi meie kohtumiste traditsioon on äh, tekkinud ja mismoodi välja pakutud ettepanekutega tegeleda. et tegemist on ka tegelikult üheksa-aastase traditsiooni töö hindamisega. no klaas on alati kas pooltäis või pooltühi, oleneb sellest, kuidas seda vaadata. positiivsest seisukohast tahaksin ma rõhutada seda dünaamikat, mis erinevatel protsessidel on jätkuvalt olnud ja mis tegelikult on üheksa aasta jooksul ka kasvanud aga olulised on konkreetsed tulemused. ma tean, et kõik ütlevad jah, tore küll, aga kuidas on siis vaeste olukord ikkagi paranenud? ja ma saan aru, et siin me ei tohi, ma saan aru, et siin me ei tohiks väga rahulikud olla. kahe, Prantsusmaa eesistuja oli oma perioodi jooksul ka Euroopa Liidus väga aktiivne ja korraldas väga olulise iga-aastase ettevõtmise, see on tõrjutuse ja vaesuse vastu suunatud ümarlaud, toimus ministeeriumide, ministrite tasemel kohtumine ja oluline oli luua ka seos käesoleva kohtumisega, nii et paljud, kes traditsiooniliselt siin käivad, osalesid ka ümarlauas. ja ma mäletan, Martin Hears solidaarsuse volinik võttis sõna ja paljud inimesed ütlesid, jah, te räägite ja räägite ja räägite, aga vaesed ei saa ju enam oodata, me ei saa enam oodata. meil on omad suured vajadused. ja see oli kuidagi niisugune pingeline hetk. jäi mulje sellest vajakajäämisest, lõhest, mis on sõnade ja tegude vahel Äh, võib-olla meil õnnestub pisut kitsendada seda lõhet, äh, siin on juba eelkõnelejad maininud äh, ülemkogu otsust, mis on hästi oluline ja see on tegelikult märkimisväärne läbimurre. möödunud nädalal pöördusin ma tagasi nõukogu järelduste juurde aastast kaks tuhat Lissaboni tippkohtumiselt ja seal oli juttu sellest, kui oluline on mõjutada vaesuse väljajuurimist ja panna paika aasta lõpuks mõõdetavad sihtmärgid ja see oli kümme aastat tagasi ja nüüd on läinud kümme aastat. ja see ongi näide selle lõhe kohta, vajakajäämise kohta, liiga aeglaselt on edasi liigutud Äh, selle käesoleva kohtumise üks olulisi järelmeid on just nimelt äh, teha kuuldavaks see kannatamatus, see vajadus kiiremini tegutseda. Äh, aitäh aktivistidele vaesuse vastu võitlemise võrgustikust, kelle abiga meil õnnestus siis see Euroopa aasta vaesuse vastu võitlemiseks korraldada aga ikkagi, tööd on palju. teine suur saavutus on Euroopa võrgustiku rolli tugevdamine. see on andnud inspiratsiooni, jõudu, tegevust, partnerlust äh, sellele võrgustikule. jõud on ju palju suurem, kui on võimalik ära kasutada nii-öelda rohujuure tasandi hääl äh, Äh, siis on konkreetselt näha, et esita-, esindatakse nende inimeste vajadusi, kellel on tegelikult kõige suurem puudus. me oleme näinud äh, ka, mismoodi on kümne aasta jooksul avaldanud äh, mõju kujunenud olukorrale, avatud lähenemismeetodile, erinevatele eesistujatele, miinimum sissetulekust oli juba juttu see on tegelikult osa sellest aktiivse kaasamise strateegiast. ühesõnaga muid mõõtmeid, siin räägiti juba juurdepääs avalik-õiguslikele teenustele, juurdepääs eluasemele, kodutuse küsimuse käsitlemine, need on kahtlemata valdkonnad, mille kallal me oleme tõsist tööd teinud ja siin on arvesse võetud ka nende kohtumiste tulemusi laste hulgas valitsev vaesus on kahtlemata väga oluline teema, millele on suurt tähelepanu pööratud. ja kindlasti on küsimusi, mille kallal jätkuvalt tööd tehakse. see, me oleme haldamise ja osalemise osas äh, edu saavutanud, aga on üks valdkond, mis vajab äh, suurt edenemist, sotsiaalsed õigused ka see on äh, selle kohtumise üks äh, teemasid, see ei ole võib-olla täielikult päevakorda veel kerkinud, aga Lissaboni lepinguga möödunud aasta lõpust on meil tegelikult võimalus laiemalt kasutada erinevaid äh, instrumente, mis meil on võitluses vaesusega. ja lõpetuseks ma küll ütleksin, et meil on tohutu töö ees, majanduskriisi olukorras on olukord küll keeruline, see on täis väljakutseid, aga loomulikult saab rajada kogu oma töö ka sellele, mis on tehtud. aitäh! aitäh, proua Karparelli, vaatamata sellele, et te mõõnsite, tegemist on väga keerulise ülesandega vihjasite te ka mõningatele vastustele, mis soovitustele on antud ja nüüd äh, proua Daniel Direks räägib meile pisut nendest tulemustest, mida on Euroopa kohtumiste mõju hindamisel saavutatud Good morning. tere hommikust. mul on väga suur au esineda teie ees ja tutvustada teile ähm, mõjuhinnangu esimest analüüsi. Äh, see uuring viidi läbi Belgia valitsuse soovil, kes tahtis näidata üles algatusvõimet äh, kohtumiste korraldamisel ja kes on olnud aktiivne ka üle-euroopalise vaesusevastase võrgustiku tegevuses ja tahaks aidata kaasa äh, asjade arengule. Ähm, nende kohtumiste mõju hindamine ja selle mõju uurimine on ähm, üsna keeruline tegevus, tuleb vaadata, äh, missugused need eri valdkonnad on ja kuidas nad üksteisega haakuvad ja mõjutavad loomulikult oli väga palju abi vaja selleks, et see uuring läbi viia ja meil oli ühelt poolt vaja seda informatsiooni, mida saavad erinevad kohtumistel viibijad anda ja see oli selle üheksa aasta kokkuvõte. üsna keeruline oli neid inimesi leida, sest üheksa aasta jooksul on paljud inimesed nii-öelda kadunud, me ei saanud nendega enam kontakti, aga õnneks siiski äh, suutsime me saada üsna palju inimesi, kes olid valmis osalema, nii et igal juhul aitäh kõikidele nendele, kes on osalenud meie uuringus. nagu ma juba ütlesin, need on esimesed, esmased meie uuringu tulemused ja lõpparuanne, kus on aluanne ja kõik tulemused kirjas, saab valmis oktoobri alguseks mõju hindamisel ah, me püüdsime uurida ja vaadata, missugune see pilt üldiselt on ja me tõime välja neli olulist aspekti, need väga dünaamilised küsimused. esimene küsimus puudutas mõju inimestele, nende kohtumiste mõju inimestele, kes kannatavad vaesust või puudust. teine küsimus puudutas seda, missugune on äh, nende kohtumiste mõju äh, kodanikuühiskonna erinevatele institutsioonidele. Äh, mitmed sõnavõtjad juba rõhutasid, kui oluline on ühine võitlus puuduse vastu seega kodanikuühiskonna tegijad on hästi olulised. kolmas küsimus puudutas vaesusega ja vastuse vastu võitlemisega seotud poliitikaid nii Euroopa Liidu kui liikmesriigi tasandil on tegelikult ju väga oluline teada, missugune tulemus on nendel Euroopa kohtumistel. ja viimane küsimus oli kombinatsioon eelmisest kolmest, ehk siis me küsisime, mismoodi on võimalik Eh, hinnata eh, osalemist nendel koosolemistel. mitu küsimust, millele vastata, me kasutasime mitmeid erinevaid meetodeid, põhiliselt kolme meetodit, püüdes eh, vastuseid saada nendele küsimustele, aga oluline oli ka see, kuidas jõuda kõigi nendele, kellel oleks midagi öelda, kellel oleks midagi omalt poolt panustada sellesse uuringusse. esimene samm oli välja töötada küsimustik, mida me siis interneti kaudu levitasime, me püüdsime saada emaili aadressi äh, varasematel koosolekutel osalenute kohta ja kolmesaja inimese kontaktandmed saime ja seitsekümmend üheksa on tänaseks päevaks küsimustikule vastanud me jõudsime väga paljude nii-öelda poliitikakujundajateni, erinevate riikide valitsustest, mitmesuguste vabaühenduste liikmeteni, vaesuse käes kannatavate inimesteni, teadusringkondadeni. väga aeganõudev ja keeruline on vastata nendele küsimustele, sest meil olid niisugused konkreetsed suletud küsimused, siin ei olnud võib-olla võimalik vastuses igasugust nüansse välja tuua aga meil õnnestus äh, läbi viia ka küsitlusi ja küsitluste käigus oli võimalik juba palju pikemalt, laiemalt ähm, vastata küsimustele. viisime läbi kaksteist küsitlust vaesuse äh, vastuvõtmise võrgustikust ähm, ja mujalt. kolmanda etapini oli meil nii-öelda juhtumipõhine uuring. meil oli kaks teadlaste mina ja Nikolas van Herke, äh, kes käisid siis äh, viies riigis. me külastasime neid riike, kohtusime erinevate inimestega ja kogusime nende äh, külaskäigude jooksul siis rohkem informatsiooni antud teema kohta ja me saime juba selle tulemusena parema pildi puudust kannatavatest inimestest ja sellest, kuidas nad saavad ennast Äh, kõnealustel teemadel väljendada. see oli pisut teistsugune kui veebipõhisele küsimustikule vastamine. aga milline on siis see üldmõju Euroopa kohtumistel? ja üks küsimus puudutas seda, kas need kohtumised aitasid kaasa puudust kannatavate inimeste olukorra paremale tajumisele. seitsekümmend üheksa protsenti veebiküsitlusele vastanutest ütlesid, et nüüd on parem arusaamine puudust kannatavate inimeste olukorrast. ja see on väga oluline vaesuse vastu võitlemisel. teiseks küsiti, kas te saite rohkem teada selle kohta, kuidas vaesuse vastu võidelda? jah, te teate, mis asi on vaesus, aga kuidas selle vastu võidelda ja teadmine sellest võitlusest on midagi muud ja siin tuli vastuseks et, et kaheksakümmend protsenti poliitikakujundajatest õppis rohkem sellest, kuidas võitlus, äh, võidelda vaesuse vastu ja mitte ainult ei õppinud rohkem, kuidas võidelda, vaid selle tulemusena hakkasid ka teistmoodi tegutsema poliitika kujundamisel. see satub aga vastuollu äh, nende inimeste arvamustega, kes kannatavad puuduse käes. Nemad ütlesid, et ei, mina ei õppinud küll midagi juurde selle kohta aga viiskümmend kuus protsenti vaesuse käes kannatavatest inimestest siiski ütlesid, et nad hakkasid peale seda kohtumist pisut teistmoodi käituma. järgmiseks me tahtsime keskenduda nendele inimestele, kes kannatavad puudust, tegemist oli väga dünaamiliste inimestega Leedust, nad on ka täna kohal. Nad osalesid ka ühes meie juhtumiuuringus. ja see oli rühm inimesi, kes vastas küsimusele, kas nendest kohtumist oli kasu teie isiksuse arengu seisukohalt, kas see tugevdas solidaarsust puudust kaotavate, kannatavate inimeste vahel. mis puudutab nüüd isikliku arengu kohta käivat küsimust, siis kaheksakümmend seitse protsenti, tõesti väga suur osa, kaheksakümmend seitse protsenti vaesuse käes kannatavatest inimestest ütlesid, et nendest kohtumisest oli kasu nende isikliku arengu seisukohast. isikliku arengu all pakkus meile huvi, et mida siis tegelikult need inimesed silmas peavad. ja väga oluline on siin see võimustamine. inimesed väga erineval moel tõid välja selle, et peale osalemist nendel kohtumistel tuge-, tundsid nad ennast tugevamini, neil oli rohkem julgust, mitte ainult võidelda omaenese äh, õiguste eest, vaid äh, elutingimuste parandamiste eest ka teiste inimeste puhul, kes samasugustes probleemides vaevlevad kui nemadki. teine oluline isiksuse arengu aspekt oli see emotsionaalne, emotsionaalne toetus, mis saadi. Need kohtumised pakkusid emotsionaalset toetust ja inimesed tundsid ennast pärast vähem eraldatuna ühiskonnas. ja lõpetuseks toodi välja ka see, et austus tuli välja, et nad tundsid ennast paremini. teine küsimus puudutas seda, kuidas on lood solidaarsusega puuduste kannatavate inimeste vahel ja rohkem kui pooled vaesuse käes kannatavad inimesed vastasid, et jah, me tunneme suuremat solidaarsust. meie jaoks oli tegemist õppimise protsessiga, eri riikide puudust kannatavad inimesed olid koos ja tuli välja, et ka teised inimesed teistes riikides on silmitsi probleemidega, et meie riik ei olegi see ainus, kellel on niisugused äh, probleemid ja kes võib-olla ei toimi kõige õigemini või ei saa äh, asjadest aru. ja oluline oli näha seda, mismoodi teised riigid püüavad äh, lahendust leida, nii et vaat see kogemus oli väga oluline samuti tõdeda, et suuremat usku tekkis poliitika kujundajate vastu, poliitikate vastu ja tunti, et ollakse nagu rohkem kaasatud sellesse protsessi. loomulikult avaldas või oli väga oluline see ka, missugust mõju avaldavad kodanikuühiskonna tegijad, institutsioonid. nelikümmend protsenti vastanutest ütles, et nendel kohtumistel oli palju või väga palju mõju kodanikuühiskonna institutsioonidele. Äh, poliitikakujundajate äh, puhul oli näha, et nemad olid rohkem, kõige rohkem veendunud selles. pooled ütlesid, et jah, me hakkame nüüd palju aktiivsemalt võitlema puuduste äh, või vaesuse kaotamise nimel. ja nüüd siin seda kriitilist hoiakut, mis oli. toodi välja see, et väga väike mõju on olnud äh, kohtumistel avalikele aruteludele, oluline on tuua see teema päevakorda ja poliitikute päevakorda. Ah, ja siin on väga oluline olukorra parandamine. toodi välja ka see, et nende kohtumiste käigus äh, hakati looma uusi organisatsiooni, inimesed pöördusid koju tagasi ja asutasid seal uusi organisatsiooni äh, vaesuse vastu võitlemiseks. paranes ka koordinatsioon eri organisatsioonide vahel. oluline oli kvalitatiivne informatsioon, mille me saime küsitluste käigus. toodi välja, et ettevalmistusprotsess on hästi oluline nende kohtumiste ettevalmistamisel ja nüüd mõju poliitikatele. kusagil kuuskümmend protsenti poliitikakujundajatest usuvad, et äh, need kohtumised avaldavad mõju poliitikatele seitsekümmend kaheksa protsenti inimestest, kes kannatavad ähm, puuduse käes, ei usu, et siin mingisugune mõju oli. ehk meil on siis vaja äh, vaadata, kuidas asju selgitada. võib-olla on mõju Äh, vaesuse äh, vastu võitlemisele suur, aga võib-olla ei ole lihtsalt õieti välja toodud neid asju. aga alati on ka võimalik, et eri gruppidel on eri nägemus. toodi välja ka see, et nende kohtumise tulemusena hakati aga äh, puudust kannatavate inimeste hulgas rohkem tegelema poliitikatega ja osalema ja selle tähelepanu pöörama. veebiküsitluses tuli välja see, et poliitikud said rohkem teada, mis arvude taga peidus on. et vaesusel on kõige otsesem side tegeliku eluga, mida tähendab elada vaesuses, missugused kogemused nendel inimestel, millega inimesed iga päev kokku puutuvad ja võitlevad. väga oluline on ka asjade korralduslik külg, eh, mida nendel kohtumistel arutatakse ja poliitikad, poliitikud jätkuvalt äh, siis hakkasid hoidma päevakorras vaesusega seotud küsimusi. Euroopa Liidu tasandil tulid välja konkreetsed tulemused, e, siis vaesus on Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend tegevuskavas, räägiti sellest, mismoodi poliitikud saaksid paremini osaleda, paremini integreerida neid teemasid Euroopa Liidu tegevuste päevakorda hinnati seda, et aasta kaks tuhat kümme oli vaesuse vastu võitlemise aasta Euroopa Liidus. räägiti ka sellest, et avatud koordinatsioonimeetodisse kaasati vaesuse vastu võitlemise temaatika, räägiti miinimum töötasust ja niinimetatud energeetikavaesusest siseriiklikul tasandil on vaja ikkagi rohkem andmeid ja debatt me paneme kokku eelseisvate kuude jooksul, see läheb lõpparuandesse. kuid juba praegu võime me öelda, et näiteks Itaalias kasutati seda kohtumist juba siseriiklike analoogsete kohtumiste korraldamiseks. siseriiklikud vastavad kohtumised omakorda olid väga heaks ettevalmistuseks üle-euroopalistele kohtumistele, nii et ähm, mõlema liigi kohtumisi on vaja. arutati äh, laiemalt eri riikides ka äh, roomade ehk mustlaste olukorda. ja lõpetuseks me vaatasime, kuidas osaleda nendel kohtumistel, oli väga positiivne hoiak, räägida toime hästi palju küsimusi ja te näete ka Belgia delegatsiooni nägudel, siis nad olid väga rõõmsate nägudega, nii et see oli hea näide. aga ei, tundub, et nad ei ole vist nõus päris kõige sellega, mida ma siin ütlen. aga positiivne on ka see, et tegemist oli äärmiselt motiveeritud äh, inimestega äh,, Äh, hea meel oli selle, see surve ei olnud äh, liiga suur, liiga äh, aktiivne, ei tekkinud keeleprobleeme, aga negatiivselt toodi välja, et mõnedel olid liiga suured ootused ja lootused nendele koosole-, kohtumistele. ja sooviti, et kohal peaks olema ka liikmesriikidest rohkem poliitikakujundajaid, selleks, et sõna sekka öelda. ja lõpetuseks pisut küüniline pilt, aga kontrastina tahaksin ma öelda, et siiski et tundub, et on olemas positiivne tulemik, tulevik, et jätkata neid üle-euroopalisi kohtumisi, aitäh! uh,. suur aitäh Daniel Tirksile selle eest, et äh, sa meile juba ka vastuseid hakkasid andma. sest äh, nende Euroopa Foorumite vahepeal oli palju juttu, et aga mis nendest Euroopa Foorumitest kasu on? ja selles mõttes on väga huvitav näha, kuidas äh, väga erinevalt tajutakse neid asju, ühelt poolt milline on see tajumine ähm, puuduse all kannatavate inimeste hulgas ja kuidas asju näevad poliitikud, et, et äh, seal on tihti väga suuri erinevusi. selleks me ju siin olemegi sedavõrd äh, arvuka esindajaskonnana liikmesriikidest, et äh, teha midagi ära, et poliitika muutuks või poliitikad muutuksid. meil on äh, ajaga probleem, muidugi me oleme graafikust maas, aga ma ei sooviks teilt ära võtta võimalust omalt poolt sõna sekka öelda pärast proua Karparelli äh, ettekannet, pärast proua Tirksi ettekannet, ma arvan, et me saaksime nüüd äh, võtta mõned kommentaarid või, või küsimused, kes sooviks sõna, ma näen seal ühte sõna, ühte, ühte sõnasoovijat, praeguseks kolm-neli, okei okay,, jätame ja proua Fede-, Federico ka, jätame need sõnasoovijad, kõigepealt siit palun. aitäh! mul on ettepanek seda Euroopa Foorumit ei tohiks näha isolatsioonis või täiesti omaette ettevõtmisena, see peaks olema seotud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi tegevuskavaga, meil on vaja uut tegevuskava. ja sellepärast ongi vaja, et ähm, kaasataks konkreetselt äh, puudust kannatavate inimeste Eh, puudust kannatavaid inimesi sellesse platvormi. aitäh! kõigepealt ma paluksin, et kui te sõna võtate, siis kõigepealt öelge, mis keeles te räägite ja eh, öelge ka, kes te olete. see äsja kõnelenu oli Belgia delegatsioonist. Eh, kuna mina olen ka Belgiast, siis ma lihtsalt tundsin teda. ja nüüd palun Saksa delegatsioonile sõna, vist Jens arvatavasti räägib saksa keeles jah, mina olen tõesti Saksa delegatsioonist. Nende sõnavõttude alusel võiksin ma öelda, et me oleme täpselt samas seisus nagu möödunud aastal. me kuulsime poliitikutelt, kuidas nemad soovivad meie ideid teostada, aga tegelikult nad niimoodi ju ikkagi ei tee, sest see kriis või masu on äh, toonud kaasa olukorra, kus äh, rikkad istuvad oma äh, raha äh, koti otsas ja meie vaestena oleme jäetud äh, sinna seisu, nagu me oleme. ma soovin tõesti näha, et lõpeks see majanduse ja raha idoliseerimise hetk ja et tegelikult ka midagi ette võetakse. aitäh, palun härrasmees siin, sõna on teil. mina räägin portugali keeles. ma olen Portugalist kõigepealt eh, tahaksin öelda, et, et eh, selle foorumi nii-öelda huvigrupid ongi või, või tähtsad osalejad on just nimelt need vaesuse all kannatavad inimesed. me oleme päris pikka aega juba rääkinud nendest asjadest, meil on massiliselt stra-, statistikat kogutud, eh, palju sta-, strateegiaid, meile on räägitud, et et üle Euroopa kannatava, kannatab puuduse all miljoneid inimesi. paljudel nendest inimestest ei äh, vedanud nii, nagu meil täna hommikul, meie ju saime ka hommikust süüa. on tehtud uurimusi äh, on peetud kõnesid, aga vabandage väga, nende aluseks peaks siiski olema tegelik olukord päriselus. ärgem unustagem, et puudust kannatavad inimesed ei ole mitte mingisugused asjad. ärme ostame äh, relvi oma kaitsejõududele, ärme ehitame lennujaamu, mis äh, maksavad miljard, miljoneid eurosid. Äh, siin on tähtis inimene, me peame keskenduma inimestele ja meil on vaja hartat, mis ähm, äh, sätestaks äh, puudust kannatavate inimeste õigused. aitäh! minu arvates on äärmiselt äh, tähtis, nagu teie praegu ütlesite ja nagu Jens Saksa delegatsioonist ka ütles, et on tegelikult vaja vaadata ka teisi valdkondi, mitte ainult sotsiaalpoliitikat. siin mainiti ka eelarvet, tõesti, äärmiselt oluline on eh, vaadata, kuhu rahad lähevad. ja nüüd eh, saali tagumisse otsa, palun, sõna on teil. Holger Saliba Holger Saliba Malta delegatsioonist ja ma räägin malta keeles. me tihti räägime vaesuse tõrjumisest. sõnades on see väga tore idee, aga samas me peaksime olema vägagi ettevaatlikud. vahel võib jääda selline mulje, et ühel päeval peame me lõpetame vaesusega võitlemise. minu arvates meie pühendumus peab olema alaline. sotsiaalne ja poliitiline olukord on ju pidevas muutumises. ja sellepärast ei saa realistlikult eeldada, et ühel päeval see vaesusevastane võitlus lihtsalt lõpeb. ja veel üks äh, küsimus, mis tõst-, mida mainiti, see oli minu jaoks muljetavaldav. me kuulsime, et sotsiaalpoliitika ja majanduspoliitika sektorid on erinevad ja strateegiad ja poliitikad ei ole sugugi alati kokku klappivad. see on minu jaoks murettekitav. miks? poliitikud oma soovitust äh, ähm, ka äh, või poliitikad peaksid olema kõikehõlmavad. tuleb meeles pidada, et me räägime nii-öelda inimestest, päris eludest, aga samas tuleb arvestada ka laiemat poliitilist ja majanduslikku dimensiooni. niisiis, meil on vaja äh, jätkuvalt äh, nõuda miinimumpalka miinimumpalga tähtsustamist, aga inimesi ei saa tähtsusetuks pidada. ma olen tõesti nõus sellega, mida teised juba ütlesid, et siin peab olema keskmes inimene, mitte statistika ja numbrid. aitäh! ma sooviksin teile meenutada, et paraku meil ei ole aega kõikidele teile, kes te sõnasoovist äh, märku andsite. Äh, meil ei ole aega kõikidele teile sõna anda, aga töötubades on see debati võimalus täiesti olemas. nüüd siin ees saab järgmisena ähm, osaleja sõna ja siis lõpetuseks Europarlamendist proua Federico, palun suur aitäh! mina räägin hispaania keeles, minu nimi on Manuela Perez, tulen Hispaaniast. mul on esiteks küsimus mina tahaksin teada, miks need Euroopa koosolekud või foorumid oma eesmärki ei täida? ma olen käinud nend-, kõikidel nendel foorumitel, aga ma küll ei ole oma silmaga näinud, et nad minu elus midagi oleks muutnud ja sellepärast jääb minu jaoks arusaamatuks, et kuidas niimoodi, et me ei suuda täita neid eesmärke, mis me endale oleme seadnud ma olen täiesti nõus, et vaesus ei ole li-, ei ole lihtsalt mitte majanduslik või poliitiline küsimus. sul võib, võivad nagu vahendid olemas olla, aga bussi näiteks sa ei pääse või sa ei saa tööle minna. mina näiteks ei saa tööle minna, sellepärast et ma olen ratastoolis. nii et tõsi see on, et eksisteerib äh, nii-öelda rahaline vaesus aga mina näen ennast ka vaesena, mul on piisavalt raha selleks, et süüa osta. aga kõikidele asjadele, mis maailmas on, ma ligi ei pääse, näiteks kultuurile ehm, ja, ja tööle, nii et kuidas siis niimoodi, et need foorumid nagu meie elus midagi ei muuda? aitäh et te meenutasite meile, et tegelikult asi on enamas kui rahas. et, et äh, vaesust ei saa mõõta mitte ainult rahalise vaesusena, aga, aga nüüd saaks, annaksin sõna proua Federicole Euroopa Parlamendist. suur aitäh! ka mina sooviksin öelda tere tulemast kõikidele nendele inimestele, kes sellele foorumile on tulnud hoolimata paljudest kriitilistest seisukohtadest, mida ma siin kuulnud olen, sooviksin ma omalt poolt öelda, et te olete tegelikult kõik ääretult tähtsad. tähtis on, et teil oleks võimalus oma seisukohti avaldada. aga minagi leian, et me peame minema palju kaugemale, kui me seni oleme läinud vae, puudust kannatavad inimesed on tüdinenud sõnadest, nad ootavad tegusid. ja see on muidugi väljakutse, mille poliitikud peavad vastu võtma. me ei saa näha aastat kaks tuhat kümme vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastana, kui just nimelt sellel aastal lepitakse kokku kärpeplaanides, kokkuhoiuplaanides ähm, uue majandusdoktriini raames. me oleme näinud kärpeid väga erinevates valdkondades juba, on kärbitud ka sotsiaalrahasid. tulumaks äh, tõuseb. selline on see praegune olukord Euroopa Liidus kahe tuhande kümnes aasta on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta, aga samas ähm, iroonilisel kombel puuduse all kannatavate inimeste olukord halveneb sellel aastal, see on häbiväärt asi. me ei tohiks karta väljaütlemist, et äh, näiteks, et ei, ei tohiks karta teie väljaütlemist, et teile ei meeldi see, mida poliitikud teevad. me võtsime näiteks vastu aruande, kus on esile toodud neid küsimusi ja probleeme. ühtlasi on püütud ka juhtida poliitikute tähelepanu Ehm, tegevustele. ma olen ise ka poliitik. aga ma pean demokraatlikest reeglitest kinni pidama. demokraatlikud reeglid ütlevad, et enamus otsustab. see raport on vastuvõtmisküps see peaks vastu võetama täiskogul septembris. vahepeal on teil võimalik esitada muudatusettepanekuid selle lõppraporti kohta Ähm, teil on võimalik ähm, toonitada, et just praegu on õige aeg ähm, garanteerida miinimumsissetulek väärt, inimväärseks eluks, et inimestel peab olema ligipääs kvaliteetsetele teenustele, kvaliteetsele eluasemele, tervishoiule ja nii edasi puudust kannatavatel inimestel on õigus äh, kultuurile. miinimum sissetulekut tuleks niisiis ähm, mugandada vastavalt kohalikele oludele ja peaks olema üle-euroopaline standard. põhimõtteliselt meil oleks vaja üle-euroopalist määrust selle kohta. meil ei õnnestunud paraku eile selles, sellesse raportisse sellist äh, Mm, artiklit sisse saada, nii et selles mõttes meil on väga vaja teie lobitööd ja teie toetust, et see lõppraport ähm, niimoodi muutuks. lõppraport, nagu ma ütlesin, sügisel täiskogul läheb vastuvõtmine, võtmisele. tähtis on, et Äh, töötavad vaesed tulevikus ei oleks enam vaesed, et äh, neil oleks kvaliteetsed töökohad ja et ähm, vanemaealised vaesed ei oleks enam vaesed, et äh, nende sotsiaaltoetus oleks piisav selleks, et väärikalt elada. see on meie kõikide ees seisev väljakutse ja ma loodan väga, et mul õnnestub selles küsimuses edendada Euroopa Komisjoni äh, ja Euroopa Parlamendi ehm, teadlikkust. aitäh! Te demonstreerisite ilmekalt, kuivõrd oluline on meievaheline koostöö ja see, et kõik need mõtted ka õigusaktidesse läheksid. nüüd paraku ma pean lõpetama plenaarsessiooni, mm, aga me jätkame arutelu meie töötubades pärast kohvituba, pärast kohvipausi. enne seda sõna Michelin Gerondallile, kes ähm, räägib natukene logistikast. Te olete temalt hästi palju infot saanud viimaste kuude jooksul ja ma kasutaksin siinkohal võimalust öelda talle suur-suur aitäh nende ponnistuste eest, ähm, selle suure ettevalmistustöö eest. nii, annan teile praktilist informatsiooni nüüd. kuidas te leiate oma töötoa pärast kohvipausi? jäl- eh,, minge seda teed, mida näitavad need plakatid selle tüdrukuga, kes otsib teed tulevikku ja teiseks juhiksin parlamendisaadikute ja nende assistentide tähelepanu asjaolule, et kui te siit saalist väljute, siis te saate sellesama lehe, kus on see oma teed otsiva tüdruku pilt. ja teil on võimalik teha foto oma riigi ähm, delegatsiooniga, see on väga tähtis ajakirjanduse jaoks ja sellel samal leheküljel on ka ähm, ajagraafik olemas, sealt on näha, mis kell teil oma riigisaadikuga see pildistamine on. niimoodi on teil võimalik hiljem seda pilti kasutada. nüüd äh, alustan kõige tähtsamaks, sest kõigepealt paluksin äh, siin ees presiidiumis istuvatel inimestel siia ette presiidiumi laua ette tulla ja kõik ülejäänud ka niimoodi, et me saaksime teha grupipildi kõikidest osalejatest. kõigepealt presiidiumi laua taga istujad, palun, kas te tuleksite sealt laua tagant ähm,, laua tagant laua ette ja siis me kõik lähme ka sinna keskele.